Fine, I think we can start. suur tänu, ma arvan, et me võime nüüd tänase koosolekuga pihta hakata. First item is the uh, adoption of the agenda. kõigepealt võtame vastu päevakorra. ja palun, te soovite sõna no.? suur tänu, proua Lulling meie täna, homse päeva, homses päevakorras on ka hääletamine, me peaksime asuma hääletama majandusliku juhtimise raport seoses, äh, raportit äh, seoses äh, stabiilsuse raamtingimustega, selle raporti eesmärgiks on esitada komisjonile soovitusi, et komisjon saaks oma teksti parandada. härra Feio juba tutvustas seda dokumenti meile eelmisel nädalal meil on juba määratud äh, raportöör ja mida me muud võiksime teha? ma arvan, et äh, sellel asjal ei ole mingisugust mõtet. kõik otsustavad sammud on juba läbitud, kas me, kas äh, parla-, kui parlament asub arutlema nende soovituste üle oktoobri lõpus, aga komisjon on ka meile juba teksti tutvustanud see tekst on valmis, ma arvan, et me peaksime selle raporti oma päevakorrast lihtsalt maha võtma, sellepärast et meie soovitustel pole mingisugust kasu, sellepärast et äh, see asi on küll juba lõpule viidud. ja ma arvan, et äh, raportöör peaks äh, keskenduma teistele asjadele. Philipp, ma saan uh.... Philipp, sa soovid sõna? härra esimees, ma pean ütlema, et ma täiesti mõistan proua Lullingi kommentaari ja ma rääkisin samast juba ise paar kuud tagasi, küsides teilt, kas on mõtet esitada raportit, mis tegelikult saaks valmis pärast komisjoni dokumendi koostamist. ja tol ajal otsustati, et ma peaksin oma tööd jätkama või ja me te tegime üsna palju tööd selle küsimuse kallal, selle toimiku kallal ja ma arvan, et lõppkooli tulemusena on meil tõesti hea raport, raport, mis saaks parandada komisjoni ettepanekuid ja mina ütlen, et parem tehkem selle, mingem siiski selle asjaga lõpuni, hääletagem homme siin, hääletagem siis äh, täiskogul, võib-olla tõesti me jõuame pisut äh, hilja selle asjaga valmis, aga teisest küljest jälle äh, see näitab selgelt, kuhu parlament liigub ja ja see annab aimu ka teiste õigusloomeliste tekstide osas meie kavatsustest, nii et jätkakem oma tööd, hääletagem homme, hääletagem täiskogul ja öö, tegema tööd edasi. proua Lulling soovib taas sõna, palun. härra esimees, kui me arutlesime selle raporti muudatusettepanekuid eelmisel nädalal, siis öeldi meile, et siin esitatakse ka kompromissmuudatusettepanek, mina tahaksin neid kompromissmuudatusettepanekuid, äh, kui neid esitatakse, näha, mul ei ole mingisugust võimalust olnud neid vaadata ja kuidas ma saaksin asuda hääletama kompromissmuudatusettepanekute üle, kui ma ei tea, milles need seisnevad ja ma arvan, et nii me oma tööd küll ei peaks tegema kallid kolleegid, nagu te teate, olen ma kakskümmend viis aastat olnud liikmesriigi parlamendi liige, sellist olukorda pole mitte kunagi tulnud, et liikmesriigi parlamendis me esitame soovitu-, et, et keegi esitaks soovitusi valitsusele, kui valitsuse tekst on juba valmis um,. suur tänu, proua Luling! esimees on täiesti teadlik sellest, et ajakava osalis-, osaliselt kattub ma ütlen osaliselt, sellepärast et täielikult see siiski ei ole, aga paraku me teadsime, et asjad nii lähevad juba mõnda aega ja härra Rampöi rakkerühm on tegelenud samasuguse, samasuguste probleemidega ja nad on otsustanud, et nendes osades, kus komisjoni ettepanekutega toimub töö kattuvalt, peaksid Rompöid ja rakkerühma suunised olema ettepanekud olema suuniste kujul. ja komisjoni ettepanekud ja meie raporti soovitused ei ole kõikides küsimustes samad ja kõik teemad ei ole kattuv. ja nii palju, kui ma mõistan, siis äh, härra Feio isa kavatseb esitada suulise muudatusettepaneku oma raportile selleks, et äh, seda olukorda muuta pisut sihipärasemaks, selgemaks ja ja te ütlesite, et teie küll ei ole asjadega kursis, kuid variraportöörid kõikidest fraktsioonidest on osalenud selles töös, nii et ma ei tea, mida te küll, kuidas te kavatsete reageerida, kuid see osaline kattuvus ei tähenda siiski täielikult kattuvat ajakava. suur tänu, jah. ma arvan, et proua Feio raport seda tuleks edasi lükata, et härra Feio saaks siis vajalikud muudatused sisse viia, sellepärast et äh, me peame tegutsema siiski mõtestatult, eks ole. ja võib-olla me võime, me võime küll kulutada kaks nädalat selle peale, et avatud ustest sisse murda. ma arvan, et äh, see ei ole lihtsalt see ei ole lihtsalt väärikas meie meie seisukohast, me, nagu me ei võtaks seda tõsiselt um,. I think in that case I... ma arvan, et äh, siinkohal ma teeksin ettepaneku, et koordinaatorid, poliitiliste fraktsioonide koordinaatorid mõtleksid selle asja üle järele ja vaataksid üle selle osaliselt kattuva ajakava ja nagu ma aru saan, härra Feio kavatseb ise esitada suulise muudatusettepaneku, proua Lulling ütleb, et me peaksime asjad edasi lükkama, aga on äh, ka argumente edasiliikumise, edasimineku äh, poolt, äh, nii et koordinaatorid võiksid vaadata selle küsimuse üle ja vaadata üle ka, milles seisnevad härra Feio suulised muudatusettepanekud, sellise, sel juhul me ei pea võib-olla edasi lükkama selle raporti hääletust nii et äh, kui kellelgi ei ole rohkem kommentaare selles küsimuses, siis äh, jätkame. Would you like to comment, Mr Gozes? kas te soovite äh, kommenteerida, härra Gozes? jah, aitäh, härra esimees ma vabandan, et jäin pisut hiljaks, ähm, kuid ma just osalesin läbirääkimistel nõukogu ja eesistu-, äh, eesist-, EIFM raporti, AIFM raporti osas ja ma arvan, et edasiminek äh, on põhjendatud, sellepärast et äh, meil on olnud siin mitmeid kokkuleppeid erinevate fraktsioonide, töörühmade vahel ja ma ei arva, me peaksime siinkohal asuma ajakava muutma. ma vabandan, et ma siin sekkusin, aga ma ei ma arvan, et me peaksime siiski tööd jätkama. suur tänu, härra Kodes. sellisel juhul jätkame. kui keegi, võib-olla keegi soovib hääletada selles küsimuses, Varro Ololin, mis te arvate? härra esimees. ma arvan, et teised fraktsioonid teavad, millised on minu seisukohad, ma olen selgitanud, milles minu meelest probleem seisneb ja mul on tõesti tunne, et äh, me siin teeme kasutad tööd, seal on kaks põhjust. Äh, raport on esiteks hiljaks jäänud ja teiseks, äh, kui me juba niikuinii oleme hiljaks jäänud, siis võiksime oma tööd vähemalt tõsiselt teha ja asjad piisavalt läbi mõelda. ja mis puutub koordinaatoritesse, siis ma ei tea, kas koordinaatoritel on tekst olemas mulle meeldiks seda teksti näha, isegi kui ma usaldan oma koordinaatoreid ja oma fraktsiooni koordinaatoreid, siis äh, sellegipoolest äh, neid kompromissettepanekuid, mida meile lubati eelmisel nädalal, ei ole veel meieni jõudnud. ja me siin, nüüd tuleb lisaks kompromissidele veel suulised muudatusettepanekud. kuidas me peaksime homme kell kümme kolmkümmend asuma hääletama? mina arvan, et äh, see küll ei ole tõsine töösse suhtumine härra esimees, ütleb härra Koses. ma arvan, et härra Feio on siin äh, võtmeisik ja ma olen kindel, et ta jõuab äh, õige pea kohale. ma arvan, et me peaksime sellest küsimusest rääkima siis, kui tema on kohale jõudnud, nii et võib-olla võiksime me praegu jätkata oma päevakorraga ja siis äh, rääkida sellest küsimusest, kui härra Feio on kohal. jah, see on üsnagi mõistlik lähenemine ja suhtumine ja loomulikult koordinaatoreid informeeritakse teie seisukohast ja ma usun, et koordinaatorid peaksid sellest küsimusest omavahel rääkima pärast meie tänast koosolekut. aga nüüd on mul siis ka mõningad juhataja teadaanded teile. kõigepealt ECONi äh, esimees osaleb ECOFIN-i ametlikul kohtumisel. Belgia eesistuja äh, on astunud, andnud, esitanud kutse ja äh, kohtumine toimus esimesel oktoobril kui äh, proua Paulsile anti edasi see kutse ja arutatakse, arutati regulatoorseid äh, raamistikke mõlemal pool Atlandi ookeani ja, ja ka valitsusjuhid esa-, osalesid, samuti volinik Barnier ja äh, härra Trichet. kõigepealt Barnier ja Trichet tutvustasid konkreetset järelevalveraamistiku uut raami, uusi ettepanekuid ja proua Pauls tuletas meelde ka Äh, esmase äh, tulevast rolli. siis äh, härra Barnier tutvustas ECOFINile viimaseid arenguid Ameerika Ühendriikides ja seda, millised on viimaste areng, Ameerika Ühendriikide arengute mõjud meie poliitikatele. ja proua Pauls viitas selles küsimuses ka Ameerika Ühendriikide uute meetmete ajakavale iseäranis derivatiivide küsimuses, tuletisinstrumentide küsimuses see. ja siis äh, toimub avalik äh, kuulamine riigi abi ajutiste meetmete osas äh, majanduskriisiga seoses. tuletaksin teile meelde, et homme kell kolm pärastlõunal toimub avalik kuulamine, kus osalevad volinikud Barnier ja Alminia, Munja ja see käsitleb majanduse kriisi, finantskriisi tõttu vastu võetud ajutise riigiabi eeskirjade kohaldamise läbivaatamist. ja nüüd lähme oma päeva, edasi päevakorrapunktiga number kolm. järgmiseks päevakorrapunktiks on siis äh, skp täiendamine, edu mõõtmine muutuvas maailmas. The raporteur is Nikolaus uh, äh, Countess. ja palun, härra Nikolaus Countis, teil on sõna. kallid kolleegid, ma teen lühidalt. minu arvamuse projekt on ka lühike, see on lühike sellepärast, et komisjoni teatises on arvestatud nende teguritega, millega on võimalik Äh, SKP-d rikastada. tegemist on küsimusega, millest tuleb rääkida. SKT on arvatavasti statistikas kõige rohkem levinud, kui on vaja ühe riigi siseselt loodud lisaväärtust mõõta. ja nagu siin minu arvamuse projektis on kirjas, majanduskasv ei ole ühedimensiooniline. me ei saa mõõta majandust ühe teguriga. tegemist on subjektiivse elemendiga, peale selle mängivad rolli veel ka maailma majanduses toimuvad protsessid ja sellega tuleb meil arvestada nii meil kui ka komisjonil, kui me räägime SKT-st ja selle kaudu majanduse mõõtmisest. majanduslik majanduslikud elemendid on kaasatud, kuid mitte sotsiaalseid elemente, näiteks tööhõivet see ei kajasta ja seda ei ole sellesse tegurite raamistikku kaasatud. ja komisjoni teatises on nüüd öeldud, et sotsiaalset dimensiooni tuleb arvestada. ja otse loomulikult võib öelda, et sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid toovad endaga kaasa SKT vähenemise. ja meie hindame kohe kindlasti positiivselt seda, et komisjon arvestab ka sotsiaalsete teguritega ning et on välja pandud need viis meedet selleks, et edusamme mõõta. ja veel üks märkus. peale selle, et majanduspoliitilised ja keskkonnapoliitilised äh, tegurid tuleb kaasata, tuleks äh, majanduskasvu mõõtmisel mõelda ka sotsiaalpoliitikale. tänapäeval valitsevas kapitalismi, kapitalistlikus mudelis hinnatakse ka kasumit ja see mõjutab samamoodi SKT-d, isegi võib-olla liiga palju ja kõik muu jääb ta tahaplaanile nii et me peaksime kõiki erinevaid tegureid arvestama ja meil on vaja ka vastavat poliitikat, mis arvestaks planeerimisfaasiga. Um, next... suur tänu ja järgmine kõneleja on proua Essaia, palun. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu, härra Kauntis, ma olen nõus et see komisjoni algatus on äärmiselt oluline algatus ja see aitab meil alustada viljakat ja tõsiseltvõetavat dialoogi selles küsimuses. ma usun, et äh, meil on vaja, et nii ametivõimud, riiklikud ametivõimud kui ka ettevõtted võtaksid äh, rohkem kui varem arvesse oma otsuste sotsiaalset ja keskkonnamõju sageli äh, tekib mul kahtlus, kas äh, on võimalik äh, kasutada ühte konkreetset näitajat, mulle meeldiks pigem erinevate näitajate kogum ja siinkohal rõhutaksin ma ka seda, et usaldusväärne statistika on äärmiselt oluline, kui meil on väga peened näitajad, aga statistilised äh, andmed, millest meie näitajad lähtuvad, on ebaõiged, siis ei ole sellest mingit kasu, meil on vaja head statistikat, häid statistilisi andmeid selleks, et oma näitajad analüüsida. ja mul on tunne, et raportöör oma muudatusettepanekutes on liiga, oma ettepanekutes on liiga lihtsustatud siin on toodud välja seda, et me peaksime keskenduma maksimaalsele kasumile, vähemalt Skandinaavia riikides on meil heaoluühiskonna mudel kasutusel ja meie ühiskonna eesmärgiks on tagada oma kodanike heaolu. ja ma mõistan teie seisukohta, teie lihtsustatud seisukohta, et meie eesmärgiks on maksimaalne kasum, aga minu meelest see oleks liiga lihtsustatud. ma olen kindel, et me asume seda aru, arvamust kohe viljakalt arutama ja mul on hea meel selles arutelus osaleda. suur tänu ja palun, härra Rapping. suur tänu, härra esimees, ma arvan, et skp on äärmiselt oluline näitaja majanduselus ja see näitab, et äh, milline on riigi majanduslik suutlikkus, äh, tegevus ja, ja konkurentsivõime, see näitab, kui tootlik on meie tööjõud ja millised on äh, netopalgad. ja tegelikult praegune, meie praegune ülesanne, ma ei mõista, miks me peame, peaksime siin hakkama pehmendama juba häid nähtuseid, me sellisel juhul tekitame sellise voodumajanduse või hakkame me siin rääkima hoopis SKÜ-st ehk siis äh, sisemajanduse koguõnnest. ja üks suurepärane näide sellest oleks äh, Korea, Põhja-Korea Rahvavabariik, ma tahaksin teada, kuidas kõik need head kavatsused statistikas väljenduvad, me räägime siin kliimamuutusest näiteks, kuidas me seda kliimamuutust mõõtma hakkame, kui see kliimamõõde üldse, kliimamuutus üldse eksisteerib, kuidas see mõjutab meie riiki, kuidas meie ja, ja kuidas meie, meie majandustegevus mõjutab kliimamuutust ja nii edasi, kuidas me seda statistiliselt välja toome ja sotsiaalne kaasamine. Prantsusmaal näiteks on kolmekümne viie tunniline töötund, töönädal ja inimesed on siis rahul põhimõtteliselt Äh, sellepärast et teed vähe, peavad vähem töötama, aga samas on tekkinud struktuuriline tööpuudus, nii et inimesed tegelikult ei ole õnnelikud, nii et äh, milline see tasakaal lõppkokkuvõttes on, kui teil oleks arhitekt, kes lubab teile e ehitada hoone äh, lähtuvalt põhimõttest üks pluss üks on kolm, sellepärast et see kõlab peenemalt äh, ja tulem on suurem nii-öelda, kas te tahaksite siis sellest, äh, selles hoones elada no,? sellepärast, et hoone katus tõenäoliselt sajaks teil õige pea kaela. ma olen veendunud, et meie praegused äh, pingutused loovad äh, libamajanduse, mis ei aita meie Euroopa tõelisel majandusel jalule saada. tegemist on äh, tegemist on komisjoni mängu, mänguga, mis äh, kujuneb parlamendi muinasjutuks ja moonutab meie reaalsust, me peame jääma reaalsuse juurde, siiski kindlaks paistab, et ainsad inimesed, kes usuvad muinasjuttudesse, on siiani lapsed ja praegu paraku mõnikord ka poliitikud. suur tänu! suur tänu, härra Leping. härra Kutas. Eu nu o să vă vorbesc despre bazme. Suur tänu, härra esimees. Mina ei tahaks täna rääkida muinasjuttudest. Kui eelkõneleja ütles, et rahvamajanduses ei ole võimalik heaolu mõõta SKT kaudu, siis ma ei usu, et ta arvaks, et peaks mööduma seitsekümmend viis aastat, enne kui äh, eksperdid saaksid hakata paremaid tegureid välja töötama sotsiaalsete edusammude mõõtmiseks. teised tegurid, välja arvatud SKT, nad ei mõõda toodete kvaliteeti, jätkusuutlikkust ja ei kaasataks ka varimajandust, samamoodi nagu heategevuslikku tööd näiteks on tehtud ettepanek parandada riiklikke statistikaid selleks, et paremini elukvaliteeti mõõta. ja et kaasata tuleks mõõtmisse, sotsiaalsete edusammude mõõtmisse ka jätkusuutlikkus. niimoodi oleks meil võimalik reaalsust paremini peegeldada ja ka prognoositavus suureneks ja praegune kriis näitab, et meil on paremaid tegureid vaja ja ma arvan, et meil on Euroopa tasandil vaja koordineeritud süsteemi elukvaliteedi mõõtmiseks, äh, majanduskasvu jätkusuutlikkuse hindamiseks, samamoodi nagu ka sotsiaalse lõhe hindamiseks. ma arvan, et niimoodi saame näidata, et me sotsiaalsest ja majanduslikust kriisist ka midagi oleme õppinud, aitäh! suur tänu, härra Kutas, Philippe Lambert! suur tänu! Äh, ma naudin neid äh, arutelusid täie hinnaga, rinnaga ja me hakkame siin äh, kõigepealt materdama äh, raportööre ja rääkima siin voodumajandusest, ma arvan, et äh, teie siin aga kasutasite omalt poolt voodoo retoorikat oma sõnavõtus, ma siin omalt poolt ka vastaksin teile, teeksin oma panuse tänasesse arutellu. kõigepealt, kui me mõõdame sisemajanduse koguprodukti, mis on näitaja, mida on kasutatud juba aastakümneid ja siis te peaksite teadma, et mida suuremad on kulutused sotsiaalkindlustussüsteemile, äh, seda äh, suurem on sinu äh, skp, sama asi puudutab ka õnnetusi ja nii edasi, mida rohkem, mida rohkem on hävitustööd, mida rohkem on parandamist, seda, seda rohkem toimub liikumist, kõikide asjade üle, eest tuleb maksta, kõik, mis kulub, seda mõõdetakse, kõik, mis on tasuta, seda ei mõõdeta ja ma ei ole me peame usaldama neid andmeid, äh, mis, mida meile antakse, selles osas ma olen teiega nõus, me ei tohi siin mingisugust voodoo äh, äh, majandust kasutama, meie näitajad ei tohi olla voodoo näitajad, me peame kasutama usaldusväärset statistikat ja ma arvan, et komisjoni eesmärgiks on see, et äh, me peame vaatama äh, võib-olla rohkem kui ühte majanduslikku näitajat. ma tõin sellesama näite või ka, ka ITRE-s eelmisel nädalal. loomulikult me ei saa kasutada ainult spidomeetri abil oma autot. minu isa autos ei olnud näiteks kütuse tarbimise mõõdikut, mõõtajad nüüd, kus mul on see mõõdik autos, siis äh, ma pööran sellele tähelepanu, ma käitun mõistlikumalt. loomulikult ei saa autojuht ühel ajal vaadata äh, kümmet erinevat äh, indikaatorit. me ei saa ühelt indikaatorilt üle minna kahele kümnele või, või, või tosinale, seal, aga ma arvan, et selleks, et näitajate või Äh, näitajate või indikaatorite arvu suurendada, oleks meil vaja ainult mõningaid näitajaid ja ma, mina olen harjunud sellega, et äh, mida mõõdad, seda lõikad äh, ja kui sa ei mõõda, siis sa ei lõika, nii et kui me tahame ressursse tõhusalt kasutada, siis tuleb meil ressursse mõõta ja loomulikult kliimamuutuse mõõtmine ei ole hea, oleks võib-olla hea mõte, meil oleks vaja paremini mõõdetamaid nähtuseid, aga SKP-st kaugemale me peame minema sellepärast, et küpsetes majandusruumides eh, nagu meie oma, ma siin ei räägi Indiast, ma ei räägi Hiinast, eh, loomulikult skp näitaja aitab eh, ja, ja tek-, arenevates majandustes on skp ja inimeste vaesusest väljaaitamine omavahel seotud, aga küpsetes majandusruumides, nagu meie majandusruum, kui me vaatame, räägime faktidest ja mitte voodoo majandusest, on skp ja töökohtade loomine äh, otsekui lahti seotud äh, ja skp ja võrdsuste ebavõrdsuse vähendamine ei ole omavahel äh, nii tihedalt seotud ja samas teiselt poolt skp kasv ja ressursside kasutamine on omavahel väga tihedalt seotud, isegi kui me üritame neid lahti siduda äh, ja tõhusamad olla, aga samas skp kasv ja ressursside kasutamine on omavahel pöördumatult seotud ja just seetõttu me peaksime vaatama ka teisi näitajaid ja siinkohal äh, tooksin ma jällegi sellesama kütuse mõõtmise autos ja selle näidiku. me peame mõõtma väheseid näitajaid, väheseid äh, fenomene, äh, mitte liiga paljusid äh, ja kui me tahame saada õigeid häid andmeid, siis ma rõhutaksin, Eurostat peab olema ainus kogu, kes tõesti kogub andmeid, me ei taha siin mingisuguseid uusi andmeid kogu, vaid institutsioon Eurostatil on oma kogemused, nad tavaliselt teevad häid analüüse siis, kui me anname neile õigeid andmeid, on küll varasemast ka mõningaid negatiivseid kogemusi, aga siiski ma leian, et tegemist on kõige suuremate kogemustega statistilise organisatsiooniga ja nende juht on ka äärmiselt tulevikule suunatud mõtlemisega. me peaksime paluma Eurostatil koguda näiteks ebavõrdsusega seotud andmeid, mis on mõõdetavad ressursside tarbimine näiteks, äh, ressursside tõhusus, äh, ressursside tarbimist on kergem mõõta kui ressursside kasutamise tõhusust, aga, aga ühesõnaga selliseid näitajaid ma läheksin veelgi kaugemale. tegelikult äh, meie komisjon praegusel hetkel tegeleb Euroopa majandusliku juhtimisega, me oleme sellega tegelenud juba mitu aastat ja me teame, et me siseneme siin Euroopa semestris majanduse tulemuste ja, ja analüüsitabelist ja volinikuga eelmisel nädalal kohtudes äh, saime me teadma, et teada, et äh, komisjon on äh, õige pea järgmisel aastal juba valmis kaasama võrdsusega seotud näitajad ja keskkonnanäitajad. nii et õige pea saame me esimesed näitajad juba, me ei kasuta neid kui täiesti möödapääsmatuid andmeid, millest lähtuvalt lähtuvalt me oma majandust juhime, äh, aga me vähemalt asume neid andmeid koguma ja me saame aimu sellest. ja jällegi kordaksin ma seda, et lõikame seda, mida mõõdame ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et mina leian, et on pisut kummaline, et sellise soovituse on esitanud äh, keskkonna peadirektoraat ja, ja see kuulub äh, meil keskkonnakomisjoni pädevusse. mina usun, et tegelikult selliste näitajate mõõtmine peaks olema meie komisjoni eelisõigus ja äh, see peaks tegelikult kuuluma meie pädevusse, kui me tahame, et meid tõsiselt võetakse ja seda süsteemi tõsiselt võetakse. muidu me tõesti loome sellise paralleelse süsteemi, et pehmendada praegust mõõtmise süsteemi, kui me tahame, et äh, kõike seda tõsiselt võetakse, siis kogu see majanduse mõõtmise tabel peaks kuuluma meie pädevusse ja see muudaks selle märkimisväärselt usaldusväärsemaks ja suur tänu ka raportöörile, suur tänu teile kõigile ja raportöörile tahaksin ma öelda lõpetuseks, et mis puudutab liigset lihtsustamist, siis kui ma lõpetasin töötamise ettevõttes, kus ma töötasin aasta tagasi veel, võin ma teile öelda, et ainus näitaja, mida mõõdeti, oligi kasum ja see, seda tehakse ka finantstööstuses, finantssektoris ma ei ütle, et kõik äh, poliitikud mõtleksid ainult kasumile, aga turumajandus, äh, kui me laseme tal vabalt ringi joosta nii-öelda, siis äh, ainus, mille järele joostakse, ongi kasum, see on ainus näitaja, mitte ainult äh, mit, ja isegi mitte keskpika äh, või pika perspektiivi kasum, vaid lühiajaline kasum. nii et ma arvan, et see ei ole siin liialdus, me ei peaks tarbimist küll üritama ta- või seda kasumit küll maha suruda, kuid me peaksime seda lihtsalt kooskõlastama teiste näitajatega. suur tänu ja härra Martin, palun! suur tänu, härra esimees. mul on hea meel, et mul on võimalus seda korda rääkida pärast äh, härra Philippe Lambert'i. kallid kolleegid ja ja mina püüan jällegi reaalsest maailmast äh, küsimusele läheneda, mitte Euroopa Parlamendi sisemaailmast. ma arvan, et te kõik kuulasite väga tähelepanelikult seda, mida härra Lamper ütles, ka tema on pärit nii-öelda välismaailmast ja välismaailmast tulekul on temal mõned eelised võrreldes minuga. tema on pärit erakonnast, mis üha enam jõuab äh, lähemale võimule väga paljudes piirkondades, äh, väga tähtsates riikides. nii et äh, see, mida nemad ütlevad, võib-olla tulevikus, seda võib tulevikus tuulda võib-olla ka kantsleri või peaministri suust kuskilt ja ma mõistan, kui me räägime siin nendest küsimustest praegu, siis äh, on äh, copy-paste mudel toimunud väga hästi ja, ja see on ka üks äh, põhjus, miks proua Angela Merkel on endiselt kantsleritoolil ja mitte keegi roheliste hulgast ma ei tahaks olla küüniline, kuid äh, ma arvan, et äh, copy-paste äh, sellest, mida härra Philip Lambert ütles, oleks suurepärane, sellega meil õnnestuks vähendada roheliste mõju ja üheskoos saavutada eesmärki, mis oleks mõistlik ja oluline. aga see selleks ma oleksin eeldanud täpsemat pisut täpsemaid avaldusi ka raportööri poolt, aga ma arvan, et meil õnnestub seda veel ehk tulevikus ka teha. ja siinkohal kasutaksin võimalust ning eh, taas lühidalt eh, omalt poolt eh, ütleksin mõningaid asjaolusid, mida mainisin ka eelmisel nädalal, kui ma rääkisin eelmisel nädalal oma raportist um.... nüüd läheksin üle saksa keelele, kallid kolleegid. ma arvan, et toona oli koosoleku raamis võib-olla kaks-kolm inimest, kuigi me rääkisime väga tähtsast küsimusest, nimelt sellest, kuidas me saaksime noori inimesi kaasata nendesse programmidesse ja tundub, et seda selle kaudu, mis on kõige igavam nimelt äh, numbrite kaudu, aga tõesti, numbrid võivad olla ka atraktiivsed ja seksikad. vaadake näiteks äh, Kreeka juhtumit. kõikide nende arvutuste puhul eluolu kohta, kui te näiteks äh, maandute Brüsseli lennujaamas, siis näete, et ExxonMobil väga hästi mängib arvudega. samal ajal kui meie parlamendis seda võib-olla ei oska. ja aga samas me peaksime seda tegema, meil on vaja korralikku andmebaasi ja vaadake, mis siin on tehtud, siis ma arvan, et meil oleks vaja Euroopa jätkusuutlikkuse statistikat. selleks, et me tõesti palju laiapõhjalisemalt saaksime aru sellest, mida head ja halba oleme me oma, oma otsustega teinud tulevaste otsustusprotsesside jaoks. me võime töötada mudelite kallal ja see ettepanek, mille meie tegime, ja ma viitan kogu aeg sellele meie arvamusele nimelt. see, kus me rääkisime mudelitest keskkonnatoodete kohta, selle kohta, kuidas me saaksime paremini kasutada kõiki erinevaid allikaid, mis meie käes on, aga seda kõike ei ole ju kuskilt mingist äh, rohelisest vanast teeriast maha kirjutatud, ei, tegemist on äh, mõtetega, mis on päris palju laienenud Euroopa Liidus. arutelud, mis toimuvad, selles on kõike seda kaasatud ja ma arvan, et ka Euroopa Parlament peaks tegema seda. me peaksime ütlema, et jah, me oleme sellest aru saanud äh,, me oleme aru saanud, et praegusest ei piisa, me saame aru, et meil on heaolutegureid vaja selleks, et me saaksime ka ise aru, kui hästi meil tegelikult läheb võrreldes teistega. vaadake, palju meil on siin elanikke, palju meil on äh, parke, metsi ja nii edasi. jah, selleks kõigeks on vaja raha. meil on vaja ka kompetentsi, meil on vaja pädevaid inimesi ning roheliste ja minu valijate arvamus ei ole päris sama kui siin teiste oma saalis. ma arvan, et seda kõike on võimalik rahastada selle kaudu, kui keskendume sellele, mida me siiamaani pole arvestanud, nimelt laienemisdividendid Euroopa Komisjoni kaudu. ei saa olla nii, et pärast laienemist äh, me teame, et laienemisprotsess läheb edasi, aga sellegipoolest suur osa on juba meil alla neelatud. ei saa olla nii, et on nii palju ametnikke ja eksperte, kelle tööd tegelikult ei kasutata. ma arvan, et me peaksime tööd ümber jagama. jah, tõesti, võib-olla on meil vaja veel ka lisaeksperte, aga raha on ju tegelikult olemas. meil on liiga palju bürokraatiat ja seepärast on meil vaja äh, uut laiendatud Euroopa statistikavõrgustikku, mis paneks oma keskmesse heaolu ja hindaks heaolu nii, et kõik seda ka mõistaksid. sellega oleks meil võimalik väga palju arutelusid ära jätta ja me võiksime kirjutada raamatuid, mida kõik sooviksid endale osta. Uh, suur tänu, üritan lihtsalt tahtnud lühidalt lisada? jah, härra esimees, teen hästi lühidalt, mitte nii pikalt kui mu eelkõneleja, kuigi ta mainis siin ka rohelisi, ütleb härra Toomas Mann. tundub, et rohelised on liikumas äh, fookusesse ja see on väga tore. seda oli näha ka Euroopa Keskpanga aastaaruande juures, ka seal tahaksime me teha ettepanekuid. mul on väga hea meel, et asjad on liikunud selles suhas suunas, võib-olla ka seda sellepärast, et me soovime jõuda ähm, tõesti keskklassini ja see on väga tore. mulle tundub, et näiteks Saksamaal on meil väga palju veel vaja ära teha, et nendeni jõuda. härra Martin oli sel-, härra Martinil oli selles mõttes õigus, et väga palju ettepanekuid, mida tehti, oli mõeldud nii sellepärast, et Äh, öeldi, et Euroopat on liiga palju, kuid kriis on endaga kaasa toonud selle, et me saame aru, et meil on vaja teatud statistilisi andmeid. meil on vaja Eurostati legitimatsiooni, me peame hoolitsema selle eest, et andmeid kogutakse, et neid analüüsitakse ja et me saame teatud tulemusi, millega, mida saaksime kriitiliselt hinnata, ehk et meil ei ole vaja mitte vähem Euroopat, vaid rohkem Euroopat ja tundub, et see on ka suurema enamuse seisukoht äh, selles raportis ja seda oli ka kriisikomisjoni vaheraportis väga hästi näha. nii et selles osas on asjad positiivselt edasi arenenud. väga tore on ka see, et me oleme mõelnud keskkonnapoliitika peale ja jätkusuutlikkuse peale. kui me jõuame tõesti keskkihini, kui me nende jaoks muudame selle küsimuse tõstatuse huvitavaks, siis on see väga hea. nii et äh, kui me edasi liigume selles suunas, siis on meil ka päris head võimalused saada positiivne tulemus. tegemist on väga hea arvamusega, mis on väga selgelt välja toonud põhilised küsimused. see jah, nagu öeldud, me peame keskihti öö, äh, toetama, eriti roheliste osas. suur tänu, mul on väike märkus. nimelt võib-olla praegu ei ole õige hetk neid küsimusi tõstatada, sest me oleme kriisi ajal ja meil on teisi asju, mille eest hoolitseda, kuid praeguses olus praegustes oludes on teadlased juba kolmkümmend aastat äh, tegelenud selle küsimusega, nad teavad väga hästi, et SKT pole parim mõõdik. ja nii palju, kui mina tean, siis Eurostat ja OECD on väga palju töötanud just äh, selle nimel, et leida stabiilset äh, rahuldavat mõõdikut, et defineerida keskkonnasäästlikke töö, kohti ja vaadata, millised on need allikad, mis on meil kasutada, nii et äh, sellega on tegeletud ka väljaspool Euroopa Parlamenti. kuid see dokument äh, teeb selgeks, et me peaksime teadvustama, mis on käimas, peaks julgustama Eurostati oma tööd jätkama, sest isegi ÜRO-l on inimarengu indeks ja kõik teavad, et see pole parim mõõdik nii et see dokument lihtsalt toetaks seda algatust ja kui teadlased leiavad mingi parema võimaluse, siis on see võimalik kasutusele võtta, kuid see on praegune mõõdik selleks, et peegeldada praegust olukorda. see on parim võimalus mõõta seda, mida me soovime mõõta praegusel hetkel. nii et nüüd paluksin võtta meie arutelu kokku, härra Suntisel, teil on sõna, palun. jah, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada kõiki kolleege nende märkuste eest. see kõik näitas veel kord, et äh, arutelu peetakse ka rahvusvahelisel tasandil ja et sellel on ka põhjusi, miks seda nii teha. minu arvamus on nii lühike, sellepärast et äh, me arvestasime sekretäriaadi nõudmistega, öeldi, et see ei tohiks olla pikem kui üks lehekülge, et see peaks olema arvamus raporti projekti kohta. kuid küsimus, mis siin tõstatati, näitas väga hästi, et tegelikult me ju pooldame seda raportit. siis veel see märkus, mida öeldi selle kohta, et SKT ei ole parim tegu, tegur. ärgem tehkem asja raskemaks, kui see niigi on. meil ei ole paremat tegurit. majandusteadlaste üldine arvamus on, et seda mõõdikut võib kasutada ja me teame, et ja kui te nüüd ütlete, et see ei ole reaalsuse peegeldus, siis mida te sellega mõtlete? SKT ei näita võib-olla dünaamilist arengut majanduses. kui aga Kreeka, aga ka mitte ainult Kreeka ütlevad, et numbrid annavad meile informatsiooni ja näitavad, et kõik on hästi, aga tegelikkus on hoopis teistsugune, inimesed kannatavad. isegi kui SKT näitab, et majandus õitseb, ei tähenda see seda, et suurel osal rahvast läheb hästi. seepärast tuleb meil ka sellega arvestada. ja see arutelu, mis praegusel hetkel toimub, lähtub sellest, et on teatud andmed rahva heaolu kohta ja ka keskkonnakaitse kohta, mis sisaldab endas ka majanduse dimensioone, mida aga ei arvestata majandus- ja sotsiaalpoliitika väljatöötamise puhul. praeguste asjade seisu puhul üritatakse sellega arvestada, arvestades siis statistilisi andmeid. ja kolmas lõpetav märkus, jah, otse loomulikult arvestavad mõned SKT-d kui rahuldavat tegurit, kuid siis küsitakse veel, et kuidas on võimalik seda üleüldse mõõta, mõõta seda, mida meilt nõutakse, kõik need lisaelemendid. aga tundub, et meil tegelikult on juba teatud äh, teadmisi selle kohta, kuidas lisategureid leida kuidas äh, kaasata dimensioone, mis meie arvates on tähtsad ja millega on võimalik anda täielikku pilti. suur tänu! muudatuste tegemise tähtaeg on kaksteist oktoober, ettepanekud vaadatakse läbi kaheksandal novembril, hääletus majanduskomisjonis toimub kahekümne kuuendal oktoobril oktoobril, samal ajal kui vastutavas komisjonis, keskkonnakomisjonis toimub see kahekümne üheksanda novembri, esimese detsembri vahel ja täiskogule jõuab see järgmisel aastal jaanuarikuus. hästi, siis läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Keskpanga kahe tuhande üheksanda aasta aruanne. ma ei näe härra Paltsi siin kohal aga äkki härra Koses saab alustada aruteluga. aitäh, härra esimees. jah, tõesti, härra Palts palus, et ma täna tema eest räägiksin. ta on Konrad Adenaueri fondi lähetusel Ühendriikides ja seetõttu võtan mina tema eest sõna. ta palus minul kõigepealt, et ma vabandaksin tema eest, et ta ei saa täna osaleda, ta tänab kõikide muudatusettepanekute eest ning äh, ütleb, et kõigi nende muudatusettepanekute põhjal peaks kompromiss olema võimalik. tundub, et mingisuguseid väga põhimõttelisi lahkarvamusi ei ole, kui me räägime Euroopa Keskpanga aruandest. küsimused, mis võivad tekitada poleemikat, ta pakub välja, et neid arutataks tema kohalviibimisel, ta ütles ka, et meil on tarvis selle äh, raporti läbiminekuks häälte enamust. ja ta soovib tänada ka variraportööre, kes on teda siiamaani väga palju äh, aidanud, kes on, on alati äh, kõhklematult valmis lõplikku teksti arutama ja härra Palts loodab, et kompromissile jõutakse hiljemalt Strasbourgi nädalal niimoodi, et kahekümne kuuendal oktoobril oleks võimalik komisjonis hääletada, nii et see on info, mis härra Palts mul palus edasi öelda. ja loomulikult ma väga täpselt kuulan ära teie kommentaarid, panen need kirja, suur tänu! Uh, mina, esiteks härra Kuutas, aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Paltsi, ma, mul on juba kol-, kaks kompromiss ettepanekud temaga läbi arutatud, need on stabiilsuse ja kasvupakti osas, mis meie arvates on ainult piiratud suutlikkusega vahend majanduslike probleemide lahendamiseks ning seetõttu on meil vaja üsna ambitsioonikat stabiilsuse ja kasvupakti re reformi, mis liiguks majanduspoliitika koordineerimise suunas. teiseks tahaksin rõhutada, mõjutada Eurotsooni reitingut, see on olnud majanduskriisi tõttu üsna probleemne praegusel hetkel ning selles küsimuses peaks komisjon püüdma krediidireitingu agentuuride usaldatavust parandada. lisaks tahan öelda, et toetan ähm, härra Tšikluna ettepanekuid, kus rõhutatakse äh, ohtu, mida võivad endaga kaasa tuua väga suured eelarvekärped juhul olukorras, kus Euroopa Liidu majandus ei ole veel täielikult taastunud, siinkohal olen teiega täiesti ühte meelt. lisaks tahaksin nimetada ka krediidi puudumise probleemi ja krediidid vähenesid peamiselt seetõttu, et nõudlus nendel oli lihtsalt väiksem. see tuli välja ka muudatusettepanekust number kuuskümmend kaheksa ning äh, vähesem krediitide andmine mõjutas eriti negatiivselt VKE-sid ja loomulikult VKE-de mõju on mõjutanud negatiivselt ka Euroopa majandust. samuti olen ma nõus härra Lambertiga, et Keskpank peaks arvesse võtma struktuurilisi ele-, erinevusi erinevate euroala riikide majanduste vahel, siis kui nad planeerivad oma kriisist väljumise strateegiat ja see on välja toodud ka muudatusettepanek, kus number seitsekümmend kuus. suur aitäh, härra Kutas. nüüd äh, Sofi, palun. suur tänu, härra esimees, mina teen väga lühidalt. vaatasin muudatusettepanekud läbi. ma arvan, et enamikku neist on võimalik toetada, on ka mõned, mida me ei toeta aga ma arvan, et üldjoontes on terve hulk muudatusettepanekuid, mis jätkuvalt peegeldavad seisukohta, et suutmatus, äh, reformide suutmatus võib ikkagi tuua kaasa veel suuremad puudujäägid. meie ei ole sellega nõus, sest igasugune igasugused katsed nõrgestada stabiilsuse ja kasvupakti ja sellega kaasnevat finantsdistsipliini ei tun-, ei ole meile vastuvõetavad. ma arvan, et enamiku roheliste muudatusettepanekuid me to-, toetame, samuti mõningaid teie omasid, kahjuks küll mitte kõiki. ma arvan, et me härra Klüüte muudatusettepanekutest ei toeta kahjuks mitte ühtegi, ma arvan, et ma olen nüüd suutnud läbida kõik muudatusettepanekud, mis on esitatud. suur tänu ja nüüd palun härra Mann. jah, suur tänu, härra esimees. kui kolleeg Palt siin kohal oleks, siis ma oleks küsinud talt küsimusi, kuid Jean-Paul kindlasti edastab talle need küsimused. jah Philip, olen nõus selle muudatusettepanekuga number viiskümmend üks, Euroopa Keskpank peab investeerima rohkem läbipaistvusesse ja aruandlusesse. tegelikult nad seda juba teevad. Trichet on kohal käinud, väga paljud teised nõukogust on kohal käinud, aga iga kord, kui majanduskomisjon on kohal, mitte ainult detsembris meie iga-aastasel kohtumisel, vaid ka muidu, on alati väga palju juhtunud kuid ma arvan, et probleemiks on tegelikult muudatusettepanek viiskümmend kaks. ma tean, et see on pinnuks silmas ka teistele fraktsioonidele. Nad tahavad, et koosoleku protokolle ei avalikustataks. kui te vaatate, milline on erinevus, siis on selge, et lõppude lõpuks tuleb vastu võtta nõukogul üks otsus ja oleks tähtis, et meil oleksid protokollid avalikkusele ette näidata, kus näidatakse et direktoritel on erinev arvamus. Nad ju tegelikult pressikonverentsidel toovad ka seda välja. ja ma arvan, et see sõltumatuse nõue jääb püsima. jah, meil on vaja rohkem läbipaistvust, jah, on vaja rohkem aruandluskohustust, kuid siis öelda, et protokollid avalikustatakse, kes millisel hetkel siis mida ütles, ma ei tea, kas see on tõesti vajalik. ja teine märkus puudutab artiklit äh, kaheksakümmend neli, lõiget kakskümmend neli ma saan väga hästi aru, et on väga õudne see, et euro on nii tugev, siis kui ta on tugev. aga ta ei ole ju mitte alati tugev. kuid me ei saa öelda, et see on halb äh, eksportivale majandusele. kuid äh, meil on ka kohustused rahva ees, me ju rääkisime sellest juba ennem, et kes peaks osalema ja kes mitte. kui euro on stabiilne, siis on see tegelikult väga kõrgeks usalduskrediidiks meie rahva hulgas, kes toona ütlesid, et jah, te teete küll ühisvaluuta, ühise raha, kuid see pole mitte kunagi, et sellest ei saa mitte kunagi tugevat valuutat, nii et me peame siiski hoolitsema selle eest, et kõik jääks tasakaalu. me peame tõesti looma võimalusi nii alt kui ka ülevalt poolt selleks, et me saaksime eksporti toetada. nagu öeldud, punkt kaheksakümmend neli tekitab minus kõhklusi, aga kõik muud arvamused, mis välja toodi siin, on minu arvates väga head. ja siis härra Klute muudatusettepanek, sellega pole ka mina nõus, kuid kõik teiste muudatusettepanekute puhul teen oma fraktsioonile soovituse, et nad hääletaksid nende poolt ja ma arvan, et me jõuame kompromissile, sellepärast et härra Palts on tõesti väga kompromissialdis inimene, aitäh! tänu, Philippe Lambert. Jean-Paul, je vais te parler en français euh.... aitäh, niisiis, esimene punkt. me oleme juba härra Paltsiga arvamusi vahetanud ning leppisime kokku üsna mitmetes küsimustes. tahan siiski juhtida tähelepanu mõningatele asjaoludele tundub, et raportöör ei ole rahul üsna mitmete muudatusettepanekutega, mis me oleme esitanud läbipaistvuse osas. ma kuulasin ära, mis härra Mann ütles läbipaistvuse kohta ja ma saan aru, et see on tõesti üsna põhjendatud, aga tegelikult viimastel aastatel ehk siis kriisi algusest alates on Euroopa Keskpank juba võtnud täiendavaid meetmeid. finantsinstitutsioonid, kes on nendest meetmetest kasu saanud. Neid on, need on, nad on saanud abi nende ettevõtete poolt, kes said oma ettevõtlusega paremini hakkama ning võttes arvesse Euroopa Keskpanga tegevust ja kui me mõtleme niisugustele asjadele nagu võrdsed tingimused, õige, õiglane konkurents, kas siis tegelikult ei ole Keskpangal kombeks aidata eh, neid finantsinstitutsioone, kelle tegevus on olnud isegi pisut ohtlik ja seetõttu me tahaksimegi, et nüüd oleksid paigas meetmed, mis võimaldavad suuremat äh, läbipaistvust. meil ei ole vaja kõiki neid, äh, kõiki neid meetmeid põhjalikult analüüsida, aga need peaksid olema meetmed, mis toetavad õiglast ko konkurentsi. ning viimane märkus, me räägime praegu Euroopa Keskpanga äh, aruandest, me ei räägi Euroopa makromajanduspoliitika aruandest ning seetõttu me ei peaks vaatama läbi kõiki neid uute makromajanduslikku raportit ja peaksime vältima kõikide nende küsimuste kaasamist praegusesse arvamuste vahetusse. seega me ei soovi äh, rääkida niivõrd valitsussektori eelarve tasakaalust ja muudest niisugustest asjadest, sest see ei puutu Euroopa Keskpanga aruande. mul on üks väike punkt, mille ma tahaksin tähelepanu juhtida, minu arvates härra äh, härra Palsi raport oli suurepärane, kommentaarid on samuti kõik olnud väga asjakohased ja ma loodan, et lõppkokkuvõttes me jõuame kokkuleppele ja võetakse vastu suurepärane raport. üks punkt nimelt äh, keskpanga roll äh, kokkuhoiumeetmete vastuvõtmisel. ma arvan, et kõik on nõus äh, kokkuhoiumeetmed või siis äh, rahanduslik konsolideeritus on väga oluline turuolukorra parandamiseks, sest kui me seda ei teeks, siis oleksime veel hullemas olukorras, aga samas peame olema ka teadlikud, et sel ajal, niisugusel ajal, kui majandus on niivõrd vilets, niivõrd nõrgas olukorras ja kui siis väga paljudes liikmesriikides peaks keskpank olema selles toetaja rollis, kuigi me teame, et väga paljudes, eh, paljudes liik-, pa, väga su-, paljus on keskpank eh, tegelikult suhteliselt piiratud oma tegevuses, sellepärast et intressimäärad on madalaimad, kui nad kunagi üldse on olnud ning seetõttu ei ole keskpangal ka väga suurt võimalust võidelda nende negatiivsete tagajärgedega, mis, mis kokkuhoiumeetmed on andnud meie majandusele ja meie töökohtade kadumisele. suur tänu, härra Kuusees, palun, kas te soovite kokku? suur tänu, härra esimees, mina ütleksin kõikidele kõnelejatele, et ma panin kirja kõik, mis te ütlesite ja ma edastan kõik teie murepunktid härra Paltsile ja ta kindlasti võtab arvesse kõike seda, mida on öeldud. suur tänu! Uh, komisjon ja ma näen, et proua Lulling soovib sõna. mina toetaksin eelkõneleja seisukohti. me tõesti peame püüdma mitte langeda sellisesse lõksu, nagu toimub kogu aeg naistekomisjonis, neil on selline ärritav kalduvus koostada raporteid ja siis puudutada neid viie minuti jooksul äh, täiskogul, sel ajal, kui me peaksime tegelikult hoopis muid asju aja, arutama. nii et äh, minu arust seda me siin küll ei peaks tegema, see oli siis päevakorda puudutav punkt ja tahan ka öelda, et sellesse raportisse ei ole tarvis kaasata neid punkte, mis võib-olla puudutaksid hoopis teisi juhtimise ja haldusalaseid küsimusi. ja veel üks, üks märkus, mis mul on seoses selle halva harjumusega, mida me ei peaks mitte üle võtma naistekomisjonilt. mõnikord tõesti täiskogult toi-, tundub, et Naisõiguste komisjon ei ole liiga tõsist tööd teinud, aga me tahaksime, et meie majanduskomisjon ikkagi võetaks kui tõsiseltvõetavat komisjoni. tahan veel öelda, ütleb härra esimees, et hääletus toimub kahekümne kuuendal oktoobril, täiskogule jõuab see raport novembrikuus, see toimub koos härra Trichet seisukohtade arutamisega kahekümne teisel novembril. väga tore, nüüd me saame minna edasi päevakorrapunkti juurde number kuus, mis on töödokument uuendusliku rahastamise kohta maailma ja Euroopa tasandil. vabandust, ütleb härra esimees, tegelikult on meil siiski alles viies päevakorrapunkt, ühist käibemaksusüsteemi käsitlev punkt ja selle muutmine, mille kohta on raporti koostanud härra David Kaasa, palun, teil on aitäh, härra esimees. jah, nii nagu kõik siin viibijad teavad, juba üheksakümne kolmandast aastast alates on Euroopa liikidel nõud riikidelt nõutud käibemaksu, miinimumkäibemaksu viisteist protsenti ning sellest ajast alates on komisjon ikka ja jälle pak-, pakkunud välja, et käibemaksu võiks olla standardne kõikides liikmesriikides ja nõudnud käibemaksu harmoneerimist. Neid määrasid on siiamaani rakendatud vanades liikmesriikides, kuid kuna meil ei ole piisavalt poliitilist kokkulepet selle initsiatiivi osas oleme me võtnud kasutusele ajutise üle, ajutised üleminekumeetmed, mis kehtivad ka praegu. ja ülemineku meetmed, välja arvatud neli lubatud pikendust, lõpevad sel aastal, selle aasta lõpuga. komisjon on lubanud edasist pikendamist veel viie aasta võl-, võrra. see need üleminekumeetmed ei ole sobivad siseturu jaoks mitmetel põhjustel ning meie peaksime seetõttu viima läbi arutelu selles küsimuses. komisjoni esindaja on mulle kinnitanud, et varsti tuleb välja roheline raamat ja samuti algavad väga varsti arutelud selles küsimuses ma tõesti sooviksin kõigepealt jälgida neid arutelusid ilma sellesse liiga varakult sekkumata. samuti tahaksin pöörduda komisjoni poole ettepanekuga, et, et niisugused arutelud toimuksid väga tõhusalt ja peetaks kinni tähtaegadeks ning samuti, et parlament kaasataks neisse aruteludesse niipea kui võimalik. samuti tahaksin ma näha seda, et konsultatsioonide arutelud ning neile järgnevad õigusloomelised ettepanekud rakendatakse ellu veel parlamendi selle ametiaja jooksul ning mulle meeldiks, kui komisjon tuleks oma õigusloomeliste ettepanekutega välja hiljemalt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks. härra esimees, siinkohal ma tahaksin, siinkohal ma tahaksin lõpetada ja loodan, et äh, mina ja variraportöör tuleme välja eduka raportiga. härra Lambert, palun jah, mis puudutab käibemaksu, siis esiteks praegust, praeguse režiimi pikendamine miinimum viisteist protsenti käibemaks. ma arvan, et siin tuleks pöörata tähelepanu kahele asjale. esiteks need lõputud käibemaksu nišid, mis Euroopas on võimalikud. ausalt öeldes ma tean, alati on väga tore, kui me saame osale valijatest meele järele olla, eriti praegusel hetkel, kui meil on nii palju puudujääke, jääke. me kõik oleme silmitsi, silmitsi niisuguste asjadega, et me peame vahetpidamata halbu uudiseid tooma. eelmisel nädalal oli näha, inimesed tulid tänavatele demonst-, demonstre-, demonstreerima, meelt avaldama ja me Te teate kõik väga hästi, et see käibemaksukärbe, mis meil kehtis hotellidele ja restoranidele viimastel aastatel, peamiselt sellepärast, et nendele meele järele olla, aga samal ajal me palume teistel suuri pingutusi teha. see on üks asi ja teine asi, millele ma tahan tähelepanu juhtida, on maksupettused. me teame, et maksupettuseid on palju ning kuna nende kohta ei ole andmeid esitatud, siis prognoos on selline, et kolmsada miljonit eurot aastas raha läheb kaduma maksupettuste tõttu. Äh, niimoodi ei ole mõtet jätkata, me ei saa olla muidugi nii rumalad, et me mõtleme, et me maksupettused täielikult ära kaotame, aga siiski võiks seada eesmärgi nii viie kuni kümne aasta peale. me teame, et meil on tõesti vaja niisuguseid meetmeid, mis aitaksid vähendada maksupettuseid, siis me saaksime ka paremini finantseerida näiteks haridust ja muu, muid muid valdkondi. kõik teavad, et käibemaksupettused on üks suuremaid maksupettuste valdkondasid kogu Euroopas, seetõttu kui me vaatame neid reforme, siis me peaksime ka seda silmas pidama ja oleks ka väga hea, kui majandus ja rahanduskomisjon tuleks välja oma ettepanekutega. mina olen seda meelt, et käibemaksu küsimus tuleks ümber muuta, ma ei tea, kas ma piisavalt toetust sellele leian, ma ei tea, kas me poliitilisele kokkuleppele saaksime jõuda selles küsimuses, aga igal juhul me peaksime andma oma panuse, peaksime andma oma panuse nii-öelda tuleviku kujundamisele, mitte ootama lihtsalt, et tulevik. ja nüüd palun variraportöör. suur tänu, härra esimees ja samuti tänan raportööri selle töö eest. küsimus puudutab ajutiste, ajutiste tingimuste pikendamist, nii et oleks võimalik veel rakendada minimaalset käibemaksu. see on tehnilise, tehnilist laadi ettepanek ja võttes arvesse et äh, praegu ainult osa, pikendatakse seda aega, millal võib rakendada minimaalset käibemaksu, siis tegelikult on see tasakaalus, see ei too kaasa täiendavaid äh, maksukoormusi ei ettevõtetele ega tarbijatele. kuigi me üldjoontes nõustume selle ettepanekuga, tahaksin siiski rõhutada, et praegusel hetkel äh, näeme me mitmeid probleeme ja praegu kehtiv käibemaksusüsteem ka kannatab. seetõttu on vaja seda ümber hinnata, uued majanduslikud reaalsused, kuid samuti ka uued maksupettused seavad meid silmitsi uute väljakutsetega ning seetõttu ma loodan, et komisjon hindaks ümber uued olukorrad ja tuleks välja olukordadele vastavate uute ettepanekutega. samal ajal ei tohiks nend-, nende maksurežiimide pikendamine takistada uute õigusloomeliste ettepanekute tegemist. ma olen kindlal veendumusel, et selles küsimuses peaks olema, peaksime me juhinduma ühtset turgu käsitlevast raportist. suur tänu, härra esimees, mina toetan täielikult eelkõnelejaid, mul ei ole suurt midagi enam lisada, tahaksin ainult öelda, et kui mina üheksakümne üheksandal aastal parlamenti tulin, siis härra Wolkenstein püüdis juba käibemaksusüsteemi ümber muuta, aga sai valusasti lüüa ja nagu me kõik teame, käibemaks on väga keeruline valdkond, mina olen alati uskunud, et käibemaksuga seonduvad, seonduvad, seonduvad poliitilised otsused peaksid alati olema seotud sellega, mis, mis huvitab tarbijaid, mis huvitab ettevõtjaid, aga mina olen oma ettepanekutega samuti lüüa saanud. tegelikult on tegu väga-väga suurt segadust tekitava valdkonnaga, ma olen nõus härra Lambertiga, mis puudutab hotelle, restorane, seda, et me püüame osasid valijaskonna liikmeid meelitada. minu omad valijad ja omad, omad äh, valijad tõesti arvavad ka, et tegelikult käibemaks käibemaksu võib ju natuke tõsta, kuigi nendele endale kehtiv käibemaks on hetkel väga väike, mõistavad nad, et tarbija sellest midagi kasu ei saa, et nendele kehtiv käibemaks on nii väike. ja minu arvates me peame igal juhul volinikule edastama selge sõnumi, mida ta peab tegema ja ta peab püüdma teha seda, mida tegi härra Bolkenstein. aga et seda saavutada, kolleegid, me peame teda toetama, me peame raport-, raportööri toetama, sellepärast et eelmine kord seda ei tehtud. Äh, Falkensteini käibemaksu me meeskond sai lüüa, tal ei olnud piisavalt palju toetajaid. liikmesriikidel oli rohkem võimalusi tulla välja uute leiutistega käibemaksu alas, nii et mina täielikult toetan raportööri proua Lulling. suur tänu, härra esimees. ka mina omalt poolt äh, tahaksin äh, kõigepealt avaldada tunnustust raportöörile härra Kaasale. ma olen nõus äh, tema üldise lähenemisega, nimelt pikendada praegust käibemaksusüsteemi kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat viisteist, me teame küll, et süsteem ei ole praegusel hetkel äh, ideaalne, kui me üheksakümne kolmandal aastal panime paika äh, käibemaksu alammäära, siis teadsime juba, et äh, need, selle tulemusena maksumäärad ühtlustuksid. aga tegelikult nägime hoopis seda, kuidas äh, erinevused jäid alles, äh, erinevad volinikud äh, Bolkestein, Kovatš on omalt poolt suutnud ainult suurendada käibemaksu taset, vähendada aktsiisimakse alkoholi, tubaka ja kütuse osas nende ettepanekutega ei ole kunagi kuhugi välja jõudnud ja meile, me ei ole suutnud oma probleeme käibemaksu vallas lahendada, sellepärast et on liikmesriike, kus on maksude suhtes juba pikaajalised traditsioonid, millest ei soovita loobuda. ja kui me kardame pettust, siis me peame leppima sellega, et liiga palju makse on ka tegelikult Äh, ebasoodus, äh, see on, äh, töötab meie eesmärkidele vastu ja suurendab võib-olla isegi pettust. vastuseks ei ole ju alati selliste probleemide puhul maksude suurendamine. mis puudutab maksu alammäära, siis meenutagem meie arutelusid Bolkesteiniga, kes ütles, et vähendatud määrade puhul maksumäärade puhul, tööjõurikkad teenused, ja et käibemaksumäär juuksu, juuksurite puhul oli madalam, aga samas hinnad jäid samaks. Bolkestein ütles selle peale oma naisele, kes sellise süüdistusega lagedale tuli, et kui käibemaksumäärasid poleks vähendatud, siis oleksid hinnad tegelikult hoopis tõusnud, mitte samaks jäänud. mõnikord Strasbourgis, kui vaatate restorani menüükaarte, siis on äh, menüükaardilt näha, et kasutatakse alandatud käibemaksumäärasid, ma ei tahaks siin teha reklaami mõningatele restoranidele Strasbourgis, aga siiski vahe on sees. ja mis puudutab Saksamaad, siis Saksa arvetest ei saa ma enam õhkugi aru, sellepärast et rakendatakse erinevaid käibemaksumääre. aga see on loomulikult Saksamaa enda probleem ja Saksamaa enda küsimus. härra Kaasale tahaksin ma öelda, et me ei tahaks siin vett sogaseks ajada, kasutada erinevaid maksumääri, pettust ja kõike ühes dokumendis äh, ja keskenduda kõigile asjadele ja ma arvan, et äh, kuna meil puudub äh, lõpliku maksusüsteemi, käibemaksusüsteemi suhtes üksmeel, siis peaks vähemalt pikendama käimasolevat maksusüsteemi, käibemaksusüsteemi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kolmekümne esimese detsembrini ning äh, mis puudutab finantsperspektiivi äh, pärast äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siis toimub meil juba praegu oma ressursside alane debatt, mis mõjutab ka olukorda. ka mina tervitan härra Kaasa muudatusettepanekut, mille abil aidatakse väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid seoses liigse halduskoormusega, aga mul on omalt poolt üks kommentaar. käibemaksumäär, käibemaks on eriti suureks koormuseks nendele teenustele ja toodetele, kus kasutatakse palju tööjõudu ja kus ei kasutata väljast sisse ostetavat tööteenust. seega ei ole midagi vähendada selles käibemaksu alandamises, ma ei tea, kas me saame seda kuidagi teksti sisse tuua, et äh, on väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kelle puhul me peaksime püüdma vältida seda, et nad maksavad täiendavat käibemaksu. Uh, võib-olla Euroopa Komisjon soovib pisut rääkida meile tulevastest reformiplaanidest käibemaksu vallas, Anna Paali suur tänu, härra esimees, mina tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et tegemist on tehnilise ettepanekuga komisjoni poolt, kes lihtsalt on teinud ettepaneku pikendada vähemalt viie aasta jooksul praegust käibemaksusüsteemi ja mitte, tegemist ei ole ettepanekuga uue käibemaksumäära suhtes, me ei tahaks siin alustada arutelusid uue käibemaksusüsteemi osas praegusel hetkel ja seetõttu komisjon ja härra Šemeta ütlesid väga selgelt välja oma härra Šemeta kuulamisel, et esitatakse roheline raamat enne kahe tuhande kümnenda aasta lõppu ning ähm, see roheline raamat hõlmab kõiki teemasid seoses äh, sealhulgas äh, käibemaksumäärad äh, ja ühenduse sisesed äh, määrad ja seega äh, oleme siin teataval määral kimbatuses. ma ei saa aru, miks te tahate muuta kuupäeva, kuna luua, visitatakse roheline raamat enne aasta lõppu, toimub konsulteerimine kuus kuud pärast komisjoni teatist, ametlik konsulteerimine Euroopa Parlamendiga ja õiguskindluse seisukohast äh, oleks parem, kui me jätaksime äh, alles kuupäeva kolmkümmend üks detsember kaks tuhat viisteist. Sakazai, want to conclude? Thank you, president, yes uh, I.... suur tänu. kuulasin kõiki kommentaare, mida esitasid mu kolleegid ja rõhutan, et tegemist on raportiga, mis äh, käsitleb kahte asjaolu esiteks, me tahaksime kinnitada selle viieaastase perioodi võrra maksusüsteemi pikendamist ja teiseks, kui komisjon kavatseb teha uue ettepaneku käibemaksu strateegia kohta, siis loomulikult tuleb meiega konsulteerida ja loomulikult äh, meid tuleks sellesse kaasata ja meid tuleks kaasata kõikidesse otsustesse, mis on seotud käibemaksuga. nüüd me võime siin äh, kuupäevade osas kokku leppida, ja võib-olla me võime oma ettepanekut siinkohal muuta, aga komisjon peab kogu aeg konsulteerima Euroopa Parlamendiga ja kõigi asjaga seotud isikutega, kaasa arvatud ka ärisektori sidusrühmad, sellepärast et me peame vältima mõningaid kitsaskohti tulevikus. suur tänu, härra esimees. veel üks viimane asi, enne kui ma lõpetan, tahaksin ma öelda, et Malta delegatsioon korraldab sel nädalal Malta nädalad, kõik on käibemaksuvaba, isegi veinid on käibemaksuvabad ja te kõik olete äärmiselt tereolulud. suur tänu teile! Mr. Kaz has taken the liberty that the chair is biased. ja jah äh,, esimees äh,, esimehel on siin omad huvid mängus, nii et ma ei hakkaks sellist reklaami tegema aga äh, ajakava, muudatusettepanekute äh, tähtaeg on kaheksas oktoober ja muudatusettepanekute läbivaatamine kahekümne kuuendal oktoobril, hääletamine EKONis leiab aset äh, üheksandal novembril ja täiskogusse läheb see dokument tõenäoliselt kas novembris või isegi detsembris. eks näis, kuidas asjad lähevad. ja suur tänu! ma arvan, et selle küsimusega nüüd lõpetame, tegemist oli viimase päevakorrapunktiga ja homme kell, hommikul kell üheksa asume käsitlema päevakorrapunkti number kuus, ütleb esimees ja teda katkestatakse. asutab, asutame, homme hommikul asume käsitlema esialgselt kavandatud meetmeid ja hääletamine toimub kell kümme kolmkümmend, nii et ärge unustage oma hääletuskaarte.